vastu. kontrollime üle, kompromiss üks, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? rahvaparteil on üks üle. nüüd on korras. hääletus lõppes. vastu võetud andke nüüd mulle hetk aega. Go nüüd läheme leheküljele. minul on siin kuusteist. kompromiss üks A on nüüd artikkel seitse C kohta. kas kõik on selle üles leidnud, et asi oleks selge? nii artikkel seitse C, kompromiss üks A. kohe elektrooniliselt, nii on kõige lihtsam, hääletus algas. hääletus algas kompromissi üks A kohta. üks A. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. kuhu nüüd? järgmine on kompromiss kaks, seitse D artikli kohta. suudate jälgida? hästi. kompromiss kaks elektrooniliselt, hääletus algas. kompromiss kaks üle hääletame minul on see lehekülg kaheksateistkümnendal, kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. vastu võetud. kolmkümmend seitse kuue vastu. kompromiss kolm, seitse E kohta, seitse E kohta, kas kõik jälgivad? kompromiss kolm, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend kuus üheksa vastu, üks jäi erapooletuks. kompromiss neli on järgmine. artiklid kümme ja üksteist. kompromiss neli, hääletus algas. hääletus käib neljanda kompromissettepaneku üle, kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. vastu võetud, kolmkümmend kuus kümne vastu. nüüd kompromiss viis, artikkel kolmteist A esimene lõige puudutab pileteid. kolmteist A artikkel kompromiss viis, hääletame, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend kaks, kolmeteistkümne vastu. ja nüüd lähen kompromissi kuus juurde või ei, neli üheksa kuus hoopis. suuline muudatusettepanek raportöörilt kõigepealt, kas on vastuväiteid, suuline muudatusettepanek üks, neli üheksa kuus juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd edasi neli üheksa neli proua Durand, olete poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli üheksa viis härra Piitsep, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli üheksa kaks Ertu, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive kolmkümmend viis, kes poolt vastu, erapooletud, tagasi lükat-, Empel kolmkümmend kuus langeb ära. järgmine on viissada üks, kõik muud langevad ära kompromiss neli tõttu, viissada üks vabandust, viissada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viissada kolm ja viissada neli on identsed, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada kuus ja seitse on sarnased, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viissada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada üksteist ja viissada neliteist on identsed, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle ma arvan, et lükati tagasi, aga viissada üksteist ja viissada neliteist siiski hääletame. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. jah, lükati tagasi. regi kaheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, üks, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime siiski üle, kui te soovite. ei. Empl kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooled, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm raportöörid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, üks, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis, üks, seitse ja viis, kaks, kaks langevad ära. härra Pisep, viis, üks, kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime siiski üle. härra Pisep, viis, üks, kaheksa, hääletus algas, viis, üks, kaheksa, üle hääletame. hääletus lõppes ma arvan, et võeti vastu. aga hääl, käsi tõstsite valel ajal. kompromiss kuus. kompromiss kuus, hääletame elektrooniliselt, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. neli, neli, null, nelisada nelikümmend, proua Tremosa, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud, viis, üks, viis, esimehe oma, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse. hääletus algas seitsmenda kompromissi üle, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. viis, viis, kaks on järgmine, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ülejäänud äh, langevad ära viis, viis, kuus riibi, kes on poolt? kes on poolt, vastu nüüd, erapooletud, tagasi lükatud, viis, viis, seitse ei hääleta. kolmkümmend neli ja kolmkümmend kaheksa Empel, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, ma ei ole kindel, mida Rahvapartei tegi. ma küll tean, mis nad teevad, aga hääletame siiski elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. viis, viis, üheksa, kes poolt? vastu. ma kuulsin teid kes jäi erapooletuks, kontrollime üle. viis, viis, üheksa hääletus algas. kas kõik on hääletanud? ma arvan, et see lükati tagasi. hääletus lõppes meil. tõesti, tagasi lükatud. viis, kuus, null, Kantsian, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kuus, kaks poolt. vastu erapooletud, tagasi lükatud. viis, kuus, kolm rike, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kuus, neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kuus, üks ja employ kolmkümmend üheksa poolt, vastu, era, kontrollime üle hääletus algas viis, kuus, üks ja Empl kolmkümmend üheksa üle. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud, aga üsna tasavägiselt. kolmkümmend viis poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. Empl nelikümmend poolt langeb ära hoopis. nii et viis, viis, kaheksa ei, viis, kuus, seitse härra Zeribilt on järgmine, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, kuus, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Empl nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, seitse, null, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, seitse, üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Empl nelikümmend kaks langeb ära, viis, seitse, neli langeb ära. me oleme nüüd põhjenduspunktide kallal. kolmkümmend üheksa härra Piisep on esimene, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend poolt vastu, erapooletud. kontrollime üle neljakümnenda, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt. vastu erapooletud kontrollime üle, nelikümmend üks hääletus algas. ma arvan, et see võeti vastu, aga siiski keeruline, sest fraktsioonid ei toimi fraktsioonidena, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, vastu võetud. nelikümmend kaks, kes poolt? nelikümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt era-, vastu, erapooletud, vastu võetud, Empel üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, nelikümmend neli, hääletus algas kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. tagasi lükatud. Empel kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse, nelikümmend kaheksa identsed, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle viiskümmend, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes vastu võetud. viiskümmend üks ja Empel kolm identset, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime selle ka üle, hääletus algas, viiskümmend üks ja Empl neli üle. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. Empl neli, kes poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. üks, kes poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks, kolm, neli, viis, kõik samad, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükad. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, kontrollime üle, viiekümne kaheksanda hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. tagasi lükatud, viiskümmend üheksa, Ertu, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend ja Empl viis on identsed, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud kuuskümmend neli, kuuskümmend viis ja kuuskümmend kuus ja kuuskümmend seitse identsed, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend, Birker, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle kuuskümmend üheksa, hääletus algas. kõik on hääletanud. hääletus lõppes. vastu võetud seitsekümmend üks. jah, on alles, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kolm, seitsekümmend neli, seitsekümmend viis on identsed, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus pidanuks ka ütlema, seitsekümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis on järgmine. teised vahepealt langesid ära esimese kompromissi tõttu. kaheksakümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud. kontrollime üheksakümmend viis, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. üheksakümmend üks, üheksakümmend kaks, kolm ja neli langevad ära ei, üheksakümmend neli, üheksakümmend kuus ka üheksakümmend seitse, üheksakümmend kaheksa ja üheksakümmend üheksa ja ükssada on järgmised, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Empl seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada neli, sada viis, sada kuus, sada seitse, sada kaheksa on identsed, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle. Has everybody voted? The vote is closed. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud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 seitsekümmend kaks langeb ära. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa langeb ära, üks, üks, viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, ma arvan, et lükati tagasi, aga siiski sada viisteist üle hääletame. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud. Empl üheksa langeb ära, üks, üks, neli samuti. ei, üks, üks, neli läheb hääletusele, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. regi üks langeb ära, üks, üks, kuus on järgmine, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud üks, üks, seitse, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, üks, kaheksa poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, üks, üheksa poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kakskümmend, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. Empl kümme langeb ära, regi kaks ka, üks, kaks, üks, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, kaks, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, kaks, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli raportöörilt langeb ära nüüd viis raportöörid, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kaks, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist raportöörid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kaks, seitse, Kantšan, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, neli, seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, kolm, üheksa, kas seda ka hääletame? jah, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kaks, kaheksa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. Empl kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud. kes ei hääleta, hääletame Empel kaksteist üle elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, kolm, üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üks, kaks, üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, üks, kaks, üheksa, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. üks, kolm, kolm ja kuus on identsed, kes poolt? vastu üritame veel kord. üks, kolm, kolm ja kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks. Läheme nüüd kümnenda juurde, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, neli, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, neli, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Empel neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Empel viisteist poolt, vastu, erapooletud, ma arvan, et lükati tagasi, aga kontrollime üle. Empel viisteist, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes on tagasi lükatud. üksteist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Embl seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, Embl üheksateist, hääletus algas kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes, vastu võetud. üks, neli, kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, neli, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, neli, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, neli, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks, neli, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, neli, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, viis, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, viis, kaks poolt, vastu üks, viis, kaks uuesti, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd õigusloomeline ettepanek, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes kakskümmend seitse poolt, kaksteist vastu, kuus jäid erapooletuks, vastu võetud. nüüd seal resoluut määruse eelnõu poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame seadusandliku määruse eelnõu üle, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes kakskümmend kaheksa poolt, üksteist vastu, kuus jäid erapooletuks, seega võeti vastu ja härra Elka Truile meie õnnitlused. võib-olla enne härra Kroshi viis minutit pausi. ei, teeme kõigepealt ära härra Kroshi ja siis viis minutit pausi, härra Krosh on järgmine. Seven minutes. <laughs> Not yeah, now. Not now, after this one, not. pärast seda, kui äh, see otsa lõpeb, kui me oleme sellega ühele poole saanud, siis. One. teeme selle ära ja siis olete auga ära teeninud oma, oma vahepausi. Okay. Can I just announce to you? Eh, sooviksin teile öelda kompromiss kaheksa kohta kompromiss kaheksat rohelised ei toeta, erinevalt sellest, mis teie hääletusnimekirjas on öeldud. nii et asjad oleks täiesti selged, kompromissi kaheksa rohelised ei toeta. nii, lähme nüüd siis muudatusettepanek kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks. nimeline hääletus, hääletus on alanud. Everybody voted. kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. nelikümmend üks poolt, kolm vastu, kompromiss kaks eh, Nils ning eh, komprom-, eh, hääletus on alanud kompromiss kaks. said aru? kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolm. kompromiss kolm, hääletus on alanud Has everybody voted? kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud, vastu võetud. nelikümmend kolm, kaks. muudatusettepanek üks, kolm, üheksa proua Türanilt. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss neli hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, kolmteist vastu. järgmisena kompromiss viis, mis on kuusteist SND nimekirjas. kompromiss viis, hääletus on alanud kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend poolt, kolm vastu. järgmisena kompromiss kuus. hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, üksteist vastu. nüüd kompromiss seitse. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, nelikümmend poolt, neli vastu. järgmisena kaks, seitse, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, seitse, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma ei tea, mida see Rahvapartei seal teeb. olete poolt, seega vastu võetud. kaks, seitse, üheksa, kes on poolt, <clears throat> vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaheksa, hääletus on alanud. Everybody votes it. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, kaksteist vastu. nüüd kompromiss üheksa, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud on samuti vastu võetud. nüüd äh, kolm, kaks, neli, kolm, kaks, kaks, kaks langes ära, kolm, kaks, neli härra Benjonilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, kaks, kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üksteist järgmisena. kompromiss üksteist, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend seitse, seitsme vastu. ja järgmisena muudatusettepanek kolmsada kaheksakümmend kuus härra Lahtfriidilt, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt, minu meelest lükati see tagasi. hääletus on alanud. kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud? rahvaparteist üks eh, hääletaja liiga palju. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. ja kolm kaheksa viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. E, Emple kolmkümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss kaksteist, hääletus on alanud, kompromiss kaksteist rahvaparteist jälle üks liiga palju hääletab nüüd on korras. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kuus poolt, seitseteist vastu, üks erapooletu, nüüd nelisada kolmteist nelisada neliteist, nelisada viisteist, nelisada kuusteist ja nelisada seitseteist, need on ühesugused, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelisada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelisada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelisada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunktid, employ üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks langeb ära, regi üks poolt, vastu, erapooletud, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks lisandina poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime neljakümmend kolme. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud employee kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud, nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, <clears throat> nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, kuid kontrollime seda elektrooniliselt. muudatusettepanek kolm. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. Employ kolm. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, kas me võiksime kontrollida nelja, palun? hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, regi kaks, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaks, viiskümmend kolm on ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tööhõive neli, kes on poolt vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kas on vastu võetud? tööhõive viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuus, kes on poolt, <clears throat> vastu, erapooletud, ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. KHV kuus, kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend viis. Hmm, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kuus ja viiskümmend seitse, nad on ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa on lisand, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa, eh, seitsekümmend kaheksa ühesugused poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, kaheksat hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, vastu võetud. nüüd tööhõive üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse, see on lisandina, kes on poolt, vastu, erapooletud, kas võiksime seda kontrollida, hääletus on alanud, seitsekümmend seitse. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud, kaheksakümmend kolm, <clears throat> kas kõik on hääletanud? <clears throat> kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. regi viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist, muudatus kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaks, sada kolm, sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud see käis ka saja seitsme, kuue, seitsme, kaheksa kohta ja nüüd lõpphääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, üksteist vastu, kuus erapooletut. nüüd õigusloomelist resolutsiooni, kus on kaks ühesugust muudatusettepanekut, nelikümmend, nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nüüd lähme õigusloomelise resolutsiooni juurde, hääletus on alanud, kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud kakskümmend kaheksa poolt, kaheksa vastu, üheksa erapooletut, need vastu võetud, palju õnne, härra Kruš. nii, nüüd tuleme tagasi kümne minuti pärast, ehk siis äh, kümme nelikümmend. nii et lihtsalt hingetõmbepaus, palun ärge jääge hiljaks. ja ärge äh, haihtuge kuskile teistesse komisjonidesse ka mitte. We'll just uh, wait a minute to get them. kolleegid, ootame veel paar minutit. okei okay,, kolleegid, you ready to restart? kolleegid, hakkame uuesti pihta. okei okay,, the next item on järgmine hääletuspunkt on proua Isaskun Bilbao raport raudteesüsteemi koostalitlus Euroopa Liidus. nii, kolleegid, oleme me valmis oleme me valmis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 ja sada viiskümmend üks, sada viiskümmend kaks, sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun seda. hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on suletud, vastu võetud. sada viiskümmend neli poolt vastu, erapooletud. kontrollime palun saja viiekümne neljandat, hääletus on avatud. kas kõik jõudsid hääletada? hääletus on suletud. tagasi lükatud. sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd siis viisteist ja sada kuuskümmend seitse koos, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletult vastu võetud muudatusettepanek sada kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun saja kuuekümne kaheksas, hääletus on avatud. jõudsite kõik hääletada, hääletus on suletud. vastu võetud. sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend neli, sada seitsekümmend viis, sada seitsekümmend kuus ja kolmteist on kõik identsed, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaheksa ja sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun, hääletus on avatud, sada seitsekümmend kaheksa ja sada kaheksakümmend. kas te jõudsite hääletada? siis ma sulgen hääletuse. tagasi lükatud sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend kaheksa on järgmine koos saja kaheksakümne üheksandaga on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun, üheksateistkümnendat hääletus on avatud jõudsite hääletada. suletud. tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli ja sada üheksakümmend kaks on identsed poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun saja üheksakümne kolmandat, hääletus on avatud. kas kõik on jõudnud hääletada? siis on hääletus suletud vastu võetud. sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun saja üheksakümne neljandat hääletus on avatud. jõudsite te hääletada, hääletus on suletud. tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Läheme nüüd siis edasi regi neliteist äh, lõige viisteist juurde poolt, vabandust, artikkel viisteist juurde vastu, erapooletud, kontrollime palun. hääletus on avatud regi neliteist. jõudsite te kõik hääletada? hääletus on suletud. vastu võetud. muudatusettepanek kakssada neliteist poolt vastu, erapooletud. kontrollime palun, kakssada neliteist. vist vastu võetud, aga igaks juhuks. hääletus on suletud. vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm plokis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd see sada üheksakümmend üks on lisandus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun, hääletus on avatud. sada üheksakümmend üks lisandusena. kas te jõudsite hääletada? hääletus on suletud. vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud entirely. kompromiss üheksa on järgmine. leheküljeks on kolmkümmend seitse sotsiaaldemokraatide hääletusnimekirjas ja kolmkümmend kuus vist, muidu kompromiss üheksa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada üheksakümmend poolt, vastu, erapooled kontrollime, palun. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. tagasi lükatud, kuivõrd võrdselt poolt kui vastuhääli viiskümmend kolm ja kolmkümmend neli koos poolt vastu võetud. kolmsada üheksakümmend üks langeb ära, kolmsada üheksakümmend kaks poolt vastu, vastu võetud. kolmsada üheksakümmend üheksa nelisada kaks, palun, poolt, vastu, erapooletud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi nelikümmend neli poolt vastu, erapooletud. kontrollime palun neljakümne neljandat, hääletus on avatud. jõudsite te hääletada, siis on hääletus suletud, vastu võetud. nelisada neliteist poolt, vastu. uuesti, nelisada neliteist poolt, aitäh, vastu, erapooletud kontrollime, tundub, et vastu võetud, aga igaks juhuks. nelisada neliteist, hääletus on suletud. vastu võetud. nelikümmend viis regilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kakskümmend viis, nelisada kakskümmend kuus üheskoos poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kakskümmend seitse lisandusena poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kolmkümmend, nelisada kolmkümmend üks langevad ära. nelisada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun, nelisada kolmkümmend neli, hääletus on avatud. kas te jõudsite kõik hääletada, hääletus on suletud? vastu võetud. nelisada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. härra Leifrid, äh, ta ei ole ise kohalgi ja ei näe, kui rõõmuspääse tema jaoks on. nelisada kolmkümmend seitse, nelisada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud,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 erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja regi üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõpphääletused. Äh, hääletus on avatud. jõudsite. hääletus on suletud. vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, viis vastu ja üks erapooletu. nüüd seadusandlik äh, resolutsioon poolt. võiksite hääletada hääletus on suletud, see on vastu võetud, nelikümmend poolt, neli vastu, erapooletuid ei ole. Michael next. Michael järgmisena. mis puudutab eh, siis tema raportit raudteeohutuse kohta uuesti sõnastus. Ähm, Mihhail Kraamer on raportöör. kõigepealt kaheksakümne seitsmes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üks raportöörilt pöörd, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kuus ja sada kakskümmend seitse on identsed poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek saja kolmekümnenda juurde, kas keegi on vastu? ei ole. sada kolmkümmend suuliselt muudetult poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun, kahekümne neljas hääletus on avatud. jõudsite te hääletada? hääletus on sellisel juhul suletud. vastu võetud sada kolmkümmend üks, sada kolmkümmend kaks, sada kolmkümmend kolm on identsed äh, ja puudutavad ainult saksakeelset versiooni poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. saja kolmekümne neljas poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. seda kontrollime. väga raske on tegelikult näha, kui pool saalist äh, on lõpetanud hääletamise. hääletus on suletud. vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd siis kahekümne seitsmes ja saja, kahekümne kuues ja saja neljakümnes identsed poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üks poolt, vastu. uuesti, sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud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 tagasi lükatud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, sada viiskümmend kuus nüüd saate hääletada, hääletus on suletud. tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu. sada viiskümmend seitse, kontrollime, hääletus on avatud. kas kõik jõudsid hääletada, hääletus on suletud? tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud. kontrollime palun saja kuuekümne viiendat, hääletus on avatud. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. tagasi lükatud. sada kuuskümmend ja sada kuuskümmend kaks on identsed poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa ja sada kuuskümmend üks identsed poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend seitse, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus poolt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 sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitseteist, palun järgmisena lisandusena poolt, ähm, kakssada seitseteist härra Pahh poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks vastu, erapooletud, vastu võetud kaks kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend üks, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend, kell üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Mihhail soovib kontrollida, nii et kontrollime kahesaja viiekümnendat, hääletus on avatud kas jõudsite kõik hääletada? hääletus on suletud. tagasi lükatud. kakssada nelikümmend üheksa osade kaupa esimene osa poolt, era-, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun teist osa, hääletus on avatud jõudsite kõik hääletada. hääletus on suletud. kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks lisandusena poolt, vastu, eraldi erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmas kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neli. sotsialistide kahekümnes, muidu üheksateistkümnes lehekülg. poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kompromiss neli A, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viiskümmend viis on järgmine, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viies kompromiss pooles, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada üheksakümmend viis ja kolmsada üheksakümmend kuus on identsed poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada üheksakümmend kaheksa ja kolmsada üheksakümmend üheksa on identsed poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd õnnetuste ja vahejuhtumite juurdlus, seitsekümmend viis ja üheksateist koos, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun neljasaja esimest, hääletus on avatud. kas te jõudsite kõik hääletada, siis on hääletus suletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud uuesti, seitsmekümne kuues poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada viis ja nelisada kuus on identsed poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelisada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, palun. hääletus on avatud, hääletusel neljasaja kaheksas muudatusettepanek. jõudsite kõik hääletada? tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime neljasaja kahekümne kuuendat, hääletus on avatud jõudsite hääletada, hääletus on suletud. vastu võetud. põhjenduspunktid, muudatusettepanek üks, poolt. uuesti, põhjenduspunktid, esimene, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viies poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuues poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kuuendat, hääletus on avatud. jõudsite kõik hääletada? hääletus on suletud vastu võetud. seitsmes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümnes langeb ära, ei, esimees parandab. üheksakümnes siiski hääletusele poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun, üheksakümnes hääletus on avatud. jõudsite kõik hääletada? hääletus on suletud. vastu võetud üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks on üheksakümne kolmandaga identne, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis ja üheksakümmend kuus identsed poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud. kontrollime palun üheksakümne üheksandat, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. sada poolt, vastu, erapooletud. kontrollime sajandat, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on suletud. vastu võetud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, tundub, et vastu võetud, aga käed tõesti väsivad, nii et teeme elektrooniliselt. jõudsite kõik hääletada, hääletus on suletud. vastu võetud. sada viis suulise muudatusettepanekuga. ai, langeb ära, ütleb härraesimees. sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viisteist poolt vastu, erapooletud. kontrollime palun, viieteistkümnes, palun, hääletus on avatud. viieteistkümnes. jõudsite kõik hääletada, hääletus on suletud, vastu võetud sada kuus suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on vastu sellele suulisele? ei, siis hääletame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa vastu. kontrollime saja kaheksandat, palun, hääletus on avatud. kõik hääletada, hääletus on suletud, tagasi lükatud. sada üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist poolt, vastu ja erapooletud. kontrollime kuueteistkümnendat, see on raportöörilt, äh, hääletus on avatud. kas jõudsite kõik hääletada? hääletus on suletud. tagasi lükatud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitseteist, raportöör poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu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 vastu võetud. seadusandlik ettepanek poolt äh,, vabandust, hääletus on avatud. kas kõik jõudsid hääletada? hääletus on suletud. kolmkümmend üheksa poolt viis vastu, keegi ei ole erapooletu, see on vastu võetud ja nüüd äh, seadusandlik resolutsioon. jõudsite kõik hääletada? hääletus on suletud. kolmkümmend kaheksa poolt, neli vastu, üks erapooletuga, see on vastu võetud, härra Kraamer, õnnitlused teile. One more to go. Jesus, why is it? Yeah, Roberts. Uh, Brian, I would like. Brian, ma tahaksin viisteist ja seitseteist, üks viis, üks seitse tagasi võtta Ready to go? olete valmis? olgu. kolmkümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. härra Rikei hääl ka pannud kirja, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kaheksa ja üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viisteist, sa võtsid tagasi, nii et üks null neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, üks sada kaks, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud, sada kolm poolt, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuus, kontrollime siiski üle. hääletus algas, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, tagasi lükatud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu, sada üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist võeti vastu, sest sada seitse võeti vastu, nii et üks, üks, kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, sada kaksteist, hääletus algas. kõik on hääletanud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuusteist langeb ära, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse, kond seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kolm ja sada kakskümmend viis on identsed poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. üks, kaks, kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. üks, kaks, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kaks, seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üks, kaks, kaheksa ja üks, kolmkümmend saan samasugused poolt, vastu, erapooletud. uuesti sada kakskümmend kaheksa, sada kolmkümmend, näidake, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kaks, üheksa poolt, vabandust, see kukub ära üks, kolm, üks ja üks, kolm, kaks koos, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kolm, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, kolm, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss, kes poolt? kompromiss A, kompromiss A, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, neli, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas kontrollime üle, üks, neli, üks hääletus algas. Has everybody voted? kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes, vastu võetud sotsiaaldemokraatidel on vaja hoopis ülekonnast oma, kontrollida oma hääletusnimekiri, selles mõttes seal lobiseda. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, neli, kaks ja üks, viis, üks on, kes poolt, vastu, uuesti üks, neli, kaks ja üks, viis, üks, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ma tean, et on pikale veninud ja väsitav, aga palun andke siiski teada. üks, neli, seitse, Lightfried, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üks kuus null poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kuus, üheksa. ei, kompromiss E. kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend üks on järgmine, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks üheksa kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, üks üheksa kaks, hääletus algas. Everybody voted, vote is closed. hääletus lõppes, vastu võetud. üks üheksa kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks üheksa neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks üheksa viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üks üheksa seitse on järgmine. üks üheksa seitse, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks üheksa kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis võeti järgmised tagasi järgmine on kaks null viis, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks null kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks null kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist kont, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks null üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kaks null üheksa hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, üks, kolm poolt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, üks, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, üks, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, üks, üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, üks, kaheksa langeb ära. kaks, kaks, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tahate üle kontrollida? kaks, kaks, üks, kontrollime üle, hääletus algas Has everybody voted? Vote. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. kaks, kaks, kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, üks, üks langeb ära. kaks, kaks, kolm, poolt, vastu. kontrollime üle, kaks, kaks, kolm, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. kaks, kaks, neli suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? siis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kaks, viis, kes poolt, vastu erapooletud, kontrollime üle, kaks, kaks, viis, hääletus algas. kõik on hääletanud, hääletus lõppes. vastu võetud. kuusteist, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kaks, kuus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 nii, kaks, kolm, seitse, kaks, kolm, kaheksa, kaks, kolm, üheksa, kaks, kolm, kuus, kaks, nelikümmend, kaks, neli, kaks plokina. kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud plokk. kaks, neli, üks, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, neli, kolm. ei kompromiss Q, ei. see tuleb hiljem. kaks, neli, viis, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, neli, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, neli, kaheksa poolt, vastu. kontrollime üle, kaks, neli, kaheksa, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaks, neli, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, neli, üheksa, härra Kraamer, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, viis, kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kaks, viis, kaks, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. kaks, viis, üks, kes poolt vabandust, langeb ära, kaks, viis, null ka langeb ära, kaks, viis, kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist võeti tagasi nüüd kaks, viis, neli, kaks, viis, kolm ja kaks, viis, kaheksa koos. kaks, viis, neli, kaks, viis, viis, viis ja kaks, viis, kaheksa koos. kolm kustutus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kaks, viis, kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, viis, seitse poolt, langeb ära jah, jah. kaks, viis, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kuus, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks kuus kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, kuus, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kuus, neli ja kont neliteist, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, ma arvan, aga kontrollime siiski üle. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, vastu võetud. kaks kuus kuus langeb ära ja kaks kuus viis ka, nii et kaks kuus seitse siis. kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kuus, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kuus, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, seitse, üks ja kaks, seitse, kaks koos. Need on kustutused. miks me neid blokina ei saa? hea küll, kaks, seitse, üks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, seitse, kaks poolt. tahate tagasilükkamise üle kontrollida? kaks, seitse, üks, kontrollime üle. Everybody votes it. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes tagasi lükatud. kaks, seitse, kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, seitse, kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, seitse, neli, kaks, seitse, viis koos, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis kukub veel ära. kaks, seitse, kuus, seitse, seitse, seitse, kaheksa on ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss, hašš, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissid ei ole siin väga pikad selles hääletusnimekirjas, pean ütlema. kaks, kaheksa, üks, kes poolt? vastu? ma ei tea, mida Rahvapartei arvab. kaks, kaheksa, üks, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kaks, kaheksa, kaks, poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kaks, kaheksa, kolm, poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kaks, kaheksa, kuus, poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks kaheksa neli ja kaks kaheksa viis on ühesugused ja mõlemad kukuvad ära. kaks kaheksa seitse. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks kaheksa kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks kaheksa üheksa. tahate üle kontrollida kaks kaheksa kaheksa, olgu nii, hääletus algas. Everybody voted. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud, kaks kaheksa üheksa poolt. kaks kaheksa üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks üheksa üks poolt, vastu, erapooletud, taga, vastu võetud. kaks üheksa kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks üheksa kaheksa, üheksa üheksa koos, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Patš viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kond kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kolmsada neli, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmsada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kond seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm null seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm null kaheksa poolt, vastu, erapooletud kontrollime üle, kolm null kaheksa hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, vastu võetud. kolm null üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm üks üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist, ei, kolm, üks, kolm. kolm, üks, kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle Voted, voted. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend kolm, üks, kaks ja kond kakskümmend on ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, üks, neli poolt. kolm, üks, neli poolt, vastu erapooletud. nüüd kukub ära, tagasi lükatud. kolm, üks, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, üks, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm, kaks, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kaks, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kaks, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kaks, kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kolm, kaks, kuus, hääletus algas. Everybody voted, vote is closed kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes, vastu võetud kolm, kaks, seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss L, kes poolt vastu, vastu võetud. kompromiss M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii peabki. kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, viis, viis, jah. kolm, viis, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolm, viis, kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolm, viis, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm kond, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kond kakskümmend neli poolt, vastu. proovime uuesti, kond kakskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle kond kakskümmend neli, hääletus algas. Everybody voted. kõik, kas hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud. kolm, kuus, üks poolt, vastu. kolm, kuus, üks, üritame veel kord, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kuus, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kuus, kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kond kakskümmend viis langeb ära,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 kond kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? tagasi lükatud, teil oli õigus, kakskümmend kolm poolt, vastu tänan, liberaaldemokraadid kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kakskümmend kolm. hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes, vastu võetud. kolm kuus üheksa langeb ära, kompromiss P, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm, seitse, üks eraldi, kes poolt? kolm, seitse, üks tuleb eraldi hääletada, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, seitse, kaks ja kond kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, seitse, kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, seitse, kuus, kolm, seitse, neli, kolm, seitse, seitse, kolm, seitse, üheksa ja kolm, kaheksakümmend plokina. ei Right, we'll do them separately then. siis eraldi kolm, seitse, kuus, kes poolt? vastu. kolm, seitse, kuus, kontrollime üle, hääletus algas. Come on guys, concentrate. võtke ennast kokku. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend kuus, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kolm, seitse, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, seitse, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, seitse, seitse poolt. üritage veel. keegi selle poole peal siin ei hääleta. kolm, seitse, seitse, kes on poolt? vastu erapooletud, kolm, seitse, seitse, kontrollime üle, hääletus algas. This bit is, that bit ain't. Has everybody voted? kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? tagasi lükatud. kolm, seitse, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, seitse, üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolm kaheksa null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm kaheksa üks. kolm kaheksa üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm kaheksa kaks poolt, vastu, langeb hoopis ära, kolm kaheksa kolm, kas see ka langeb ära? ei, kolm kaheksa kolm, kes poolt? vastu, erapooletud, nüüd on tõesti ära langenud, kolm kaheksa neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kond kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, aga kontrollime siiski üle, kond kakskümmend seitse hääletus algas. It's already fallen. juba langes ära. Five. kolm, kaheksa, viis penni on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kaheksa, kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kond kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapoolet-. ütleme uuesti, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolm kaheksa seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm kaheksa kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm kaheksa üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm üheksa null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm üheksa üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm üheksa kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm üheksa kolm võeti tagasi, kolm üheksa neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm üheksa viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm üheksa kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm üheksa seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm üheksa kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tahate üle kontrollida, kontrollime üle, kolm üheksa kaheksa hääletus algas. okei okay,, vote is closed. hääletus lõppes, vastu võetud kolm, üheksa, üheksa, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada poolt, vabandust, langeb ära. kolm üheksa üheksa pärast. nelisada üks, kes poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et lükati tagasi, aga kontrollime nelisada üks üle siiski. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. nelisada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Q, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd tulevad põhjenduspunktid. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, teise hääletus algas. Everybody voted, votes is closed. kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud kolmkümmend viis. vastu, erapooletud, <laughs> tagasi, tagasi lükatud, kolmas poolt Ähm, me peame okay, it falls because it langeb ära sellepärast, et viisteist oleks pidanud vastu võetama. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tõmban natukene hinge, viies poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend ja üks poolt. langeb ära. kuues poolt. vastu. ära, kontrollime kuuendat. kas kõik on hääletanud? hääletus on suletud. vastu võetud. nelikümmend kaks. proua Ulfskogilt jälle poolt, vastu, erapooletud. sama tulemus, tagasi lükatud nelikümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun neljakümne kolmandat, hääletus on avatud. kas jõudsite kõik hääletada? hääletus on suletud. vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu. kontrollime, neljakümne esimest hääletust on avatud. jõudsite hääletada, hääletus on suletud. vastu võetud. kontrolli komisjoni kolmas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on vastu, kui ei, siis koos ettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud seitsmes lang-, seitsmes, vabandust, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksas langeb ära. viisteist oleks pidanud vastu võetama ja sellepärast langeb kaheksas ära, nelikümmend üheksa tuleb hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu vabandust, langeb ära, ütleb härra esimees, sellepärast et sada üheksakümmend neli lükati tagasi, sama puudutab viiekümne teist, nii et hääletusele viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud va, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu, viiskümmend kuus uuesti, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksas poolt, vastu erapooletud. kontrollime palun üheksandat, hääletus on avatud. kas kõik jõudsid hääletada? hääletus on suletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve kolmas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud raportööri kümnes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kümnendat, hääletus on avatud. kas kõik on jõudnud hääletada, hääletus on suletud. vastu võetud kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend viis poolt, vastu, langeb ära. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, ära, ku-, kontrollime kuuekümne seitsmendat, hääletus on avatud. jõudsite kõik hääletada? hääletus on suletud. vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa poolt. see ei lange ära, sest me lükkasime tagasi eelmise, seitsekümmend üheksa poolt vastu ja erapooletud vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve neljas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve kontroll neli. eelarve kontroll neli poolt, vastu. kontrollime palun eelarve kontrolli neljas, hääletus on avatud. kas kõik jõudsid hääletada, see on hääletus suletud. tagasi lükatud. proua Ulfskog uuesti enne kaheksakümne neljas poolt, vastu, erapooletud. sama ikka nii, nagu temaga on, tagasi lükatud. kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus härra Penjon poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. üheksakümmend, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nojah. eelarve üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. lõpphääletused. hääletus on avatud. jõudsite hääletada? hääletus on suletud. kolmkümmend kaheksa poolt, viis vastu, erapooletuid ei ole, see on vastu võetud ja nüüd seadusandlik resolutsioon. hääletus on avatud. kas kõik jõudsite te hääletada? hääletus on suletud. kolmkümmend kaheksa poolt, neli vastu, keegi ei ole vastu. Robert, suurepärane, vastu võetud. kolleegid, meil on üks veel, meil on üks veel ja siis läbirääkimismandaadid. järgmine on päriselt ka lühikene, nii et sõidame ja kujutage ette, kes hakkab pihta kelle muudatusettepanek on esimene, muudatusettepanek üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime palun seitsmeteistkümnendat, hääletus on avatud kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on nüüd siis suletud. tagasi lükatud. kaheksas poolt, vastu. kontrollime kaheksandat, hääletus on avatud kas te jõudsite kõik hääletada, siis ma sulgen hääletuse. tagasi lükatud kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümnes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. esimene poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun esimest, hääletus on avatud. kas jõudsite kõik hääletada, hääletus on suletud vastu võetud. kaks poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud üksteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kolmas poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kaksteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. neljas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kontrollime. neljas, palun. kas kõik jõudsid hääletada? hääletus on suletud. tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viies poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuues ja viieteistkümnes koos, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja seitsmes poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. seadusandlik ettepanek muudetud kujul, hääletus on avatud. kas kõik jõudsid hääletada? hääletus on siis suletud. kolmkümmend seitse poolt, neli vastu, kaks erapooletut on vastu võetud. seadusandlik resolutsioon. hääletus on avatud. hääletus on suletud. kolmkümmend üheksa poolt, neli vastu, erapooletuid ei ole, see on vastu võetud. härra Kolitšek õnnitlused teile. ja nüüd peame siis igaühe puhul läbirääkimismandaadi hääletama. kõigepealt äh, siis härra Elha Trui raport, hääletus on avatud. jõudsite kõik hääletada? hääletus on suletud kolmkümmend üks poolt, üksteist vastu, üks erapooletu. see on vastu võetud nüüd härra Grossi raport, hääletus on avatud. kas jõudsite kõik hääletada? hääletus on suletud. vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, kaksteist vastu. nüüd äh, proua Bilbao raport, hääletus on avatud et see on suletud kolmkümmend kuus seitsme vastu vastu võetud. nüüd äh, härra Kraameri raport, hääletus on avatud. jõudsite kõik hääletada. hääletus on suletud. kolmkümmend viis kaheksa vastu vastu võetud. härra Siile raport, hääletus on avatud. jõudsite hääletus on suletud. kolmkümmend neli kuue vastu üks erapooletus on vastu võetud ja nüüd härra Kolitšeki raport, hääletus on avatud, jõudsid seda hääletada, hääletus on sellega suletud kolmkümmend kaheksa poolt viis vastu, ka see on vastu võetud, suur tänu, kallid kolleegid, see oli nüüd küll väga-väga pikk pikk ja veniv protsess siis, aga moment, enne kui te kõik minema laiali jooksete, ärge unustage, et täna pärastlõunal on härra Pachi raport äh, reisijate õiguste osas hääletus, tulge palun kohale. suur tänu, äh, härra esimees, väga lahkelt tänab ka tõlkemeeskonda ja kõiki ülejäänuid, aitäh! Can I have the room cleared, please, except for the shadows and the rapporteurs on the roadworthiness? So, and the secretariat, of course. So, can you clear the room, please, except for those people? palun saalist välja minna kõigil teistel, välja arvatud need, kes äh, maant-, tehnokontrolliga tegelevad. The... kallid kolleegid, palun siia variraportööri ja raportööre. siia. And could I ask everybody else, please, politely, if they could leave? No, no web stream. No web